olnud Euroopa Parlamendi presidendi. nüüd me läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, nimelt hakkame valima asepresidente. mis puudutab asepresidentide valimist Euroopa Parlamenti, siis mul on järgmine ettepanek. E, teeme nii, et kella üheks esitatakse kandidaadid. kandidaadid e, tuleb edastada peasekretärile see on ruumis R null null üks null üks, eh, see on Louise Wise'i hoones. ma loodan, et kõik on asjadest aru saanud ja seega me peatame praegusel hetkel istungi ning me kohtume uuesti kell kolm pärastlõunal. suur tänu. okei okay., it's fine, okei okay..